kui keegi ei esita protesti selle kohta, siis on need nimetused kinnitatud. daamid ja härrad, nagu te teate, siis äh, on äh, Euroopa ombudsmani kandidaatide esitamise tähtaeg möödunud, see oli kolmekümnendal septembril kaks tuhat neliteist. selle aja jooksul sain ma ühe kandidaadi nime, kontrollisin kõik dokumendid ja võin kinnitada, et proua Emily O'Reilly täidab kõiki nõudmisi ja ma esitan selle kandidatuuri edasi, kui kõik dokumendid on kõikidesse ametlikesse keeltesse tõlgitud ja petitsioonikomisjon on korraldamas avalikku kuulamist kandidaadi jaoks ja see kuulamine on kõigile avatud. EKONi komisjon on esitanud mitmed vastuvõetud